oluline on meenutada neljateistkümnendat juunit, oluline on mitte unustada, mida kannatasid need väikesed vabariigid. suur tänu, äh, käesolevaga on arutelu lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on härra Laineni raport Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine. annaksin kõigepealt sõna raportöörile Joolainenile, palun. jah, härra president, härra komissar, liibe kol-. president, volinik, kolleegid. täna me arutame ja homme hääletame õigusakti üle, mis esmapilgul võib-olla tundub olevat mitte midagi märkimisväärset, kuid keskkonnamajandusliku arvepidamise kaudu avame uue peatüki edasimineku ja heaolu mõõtmise suunas. me teame, et SKT-st mõõdikuna üksinda ei piisa ja majanduse kvantitatiivne mõõtmine üksinda ei anna meile selget pilti näiteks sotsiaalsest olukorrast. meie soov on välja selgitada, missugused mõõdikud on kasulikud, missugused mitte, meil on olemas igakuine statistika tööturu kohta, meil on olemas iga-aastane statistika, aga samas paljud andmed on väga episoodilised ja ei ole olemas ühtset terviklikku pilti Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine aitab saavutada parema ülevaate ja tervikpildi kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis. juba kahe tuhande teisel aastal parlament kutsus üles äh, koguma paremat teavet keskkonna kohta, peamiste suundumuste ja keskkonnamõjude kohta ja teha see statistika kättesaadavaks ka avalikkusele me tahame, et meil oleks olemas vahendid ressursside kasutamise mõõtmiseks, nii et selle põhjal saaks teha ka paremaid poliitilisi otsuseid. kaks tuhat kümme komisjon tegi omapoolse ettepaneku, aga me leidsime, et komisjon oma ettepaneku tegemisel ei tegutsenud piisavalt kiiresti kõik parlamendifraktsioonid soovisid, et see protsess kulgeks kiiremini. OECD ja ÜRO on juba viisteist aastat neid teemasid arutanud, nii et me leiame, et see kõik on võtnud Euroopa Liidust liiga pikalt. nõukogus oli olukord keeruline, sest mõned riigid ei soovinud mitte mingisugust keskkonnamajanduslikku arvepidamist ja äh, tarvis oli leida ühtne alus kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks. komisjon pakkus välja kolm moodulit. õhuheitmed, ma arvan, et siin meil on üsna täpne informatsioon olukorra kohta. keskkonnamaksud ja kolmandaks materjalivoogude konto. nii et sisendid ja väljundeid kvantitatiivsest seisukohast vaadatuna. Äh, parlament aga leidis, et see on liiga lihtsustatud ja võiks olla nii energia, jäätmete, metsade kui ka muude selliste asjade kohta kontod. Need on moodulid, mille sisseviimist me sooviksime kiiremas korras. arutelud toimusid ka selle üle, kas äh, oleks võimalik midagi teha kalandusalase statistika ja merekeskkonna varudega. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks komisjon äh, tuleb välja omapoolse aruandega ja võib-olla me siis äh, otsustame seda regulatsiooni muuta. ja loodan, et SKT kõrval saab olema ka äh, GSP, Gross Social Product, sotsiaalne koguprodukt. aitäh, et pidasite ajast kinni, see on väga haruldane, Euroopa Parlamendis volinik Olli Rehn järgmiseks, palun. aitäh, president, lugupeetud saadikud. nagu raportöör Jo Lainen juba ütles, on komisjoni ettepaneku eesmärgiks luua ühtne raamistik andmete kogumiseks, koostamiseks ning hindamiseks. loomulikult selleks, et me saaksime otsuseid langetada tasakaalukamalt ja seda teha jätkusuutlikkust silmas pidades. selle ettepaneku esitamisel äh, on komisjon äh, astunud siis esimese sammu teekaardile, mis näeb ette SKT-st kaugemale minek, minemist ajal, kus me üritame eh, saavutada seda, et Euroopas ressursse tõhusalt kasutatakse, et meie majandus oleks jätkusuutlik, võimaldaksid sellised andmed meil seostada majanduslikke ja keskkonnategureid ning eh, pakkuda niimoodi võimalust eh, kõiki ulat-, hõlmavamaks ning informeeritumaks poliitiliste otsuste langetamiseks kolme institutsiooni vaheline koostöö selles valdkonnas on olnud väga viljakas, ma arvan, et me oleme jõudnud ühise eesmärgini, nimelt siis selle äh, raammääruse loomiseni, mis puudutab e-, keskkonnamajanduslikku arvepidamist Euroopas ja nagu ma ütlesin, äh, siis me oleme välja pakkunud kolm moodulit, mis äh, sisaldavad siis õhusaasteainete heitmeid, majandustegevuse alast sõltuvat keskkonnamakse ning kogu majanduslikku materjalivoogu antud hetkel kogutakse andmeid nendes valdkondades vabatahtlikult, seetõttu ei äh, suurenda nende andmete kogumine eri, eri, erilisel määral liikmesriikide koormust, liikmesriigid peaksid saama neid andmeid koguda, kasutades juba olemasolevaid andmekogumise süsteeme selle määrusega me oleme loonud olulise aluse statistiliste info saamiseks selle kohta, kuidas majandus ja keskkond teineteist vastastikku mõjutavad ning me loodame siis äh, tulevikus välja tulla veel äh, täiendavate mudelitega ja moodulitega mis puudutab neid äh, võima-, muid mooduleid, siis nende väljatöötamine on veel erinevas an-, arengufaasis, näiteks need mooduleid, mis puudutavad kalandust või puitu, samuti kasutamata maavarade ekstraktsioone, siis me oleme nad praegu määrusest välja jätnud, aga uute moodulite sissevõtmine on tulevikus siiski võimalik läbi lisade komisjon annab parlamendile ja nõukogule aru iga kolme aasta tagant selles osas siis, äh, kuidas uute moodulite väljatöötamine on toimunud, samuti võib komisjon tulla välja uute õigusloomealaste ettepanekutega uute moodulite vallas. president, lugupeetud saadikud, lõpetuseks tahaksin ma tänada raportööri Jo Lainenit, variraportööri härra Martinit ning kõiki keskkonna komisjoni ja majanduskomisjoni saadikuid äh, selle eest, et nad on töötanud väga konstruktiivselt ning andnud sellesse töösse olulise panuse, aitäh! aitäh ning äh, nüüd komisjonide nimel kõigepealt Hans-Peeter Martin. Danke, Herr Präsident. Wenn Jo Leinen und ich auf politische Position... Suur tänu, härra president. koos Jo Laineniga, kui me vaatame meie koostööle äh, lähiaastatel, siis me oleme tihti ühel arvamusel. mis puudutab seda raportit, siis see raport äh, liigub õiges suunas, sest et statistilised andmed võivad olla äh, väga kasulikud ja ka ka selles mõttes, et Euroopa Liidul on seoses oma kodanikega teatud usaldusväärsuse probleeme ja me peame seda arvesse võtma. nii et kõik see on väga, väga kena meie oleme siin sõltumatud äh, saadikud, äh, majanduskomisjonis oli tegemist äh, selle raporti näol täiendava raportiga, mida käsitleti ka keskkonnakomisjonis ja sai ta seal kolmkümmend kuus häält, nii et kolleegid väga ulatuslikult toetasid seda, nii et tuhat korda jah nendele statistilistele andmetele see saab olema kasulik ja eriti just tulevastele põlvkondadele ja noortele, sest tulevikku silmas pidades on meil vaja ühiseid eesmärke selleks, et Euroopa Liit suudaks vastu seista rahvusvahelisele konkurentsile, ükskõik kust ta tuleb, kas Ühendriikidest või Hiinast. Jo Lainelil on igati õigus, meil on vaja täiendavaid mooduleid, me võime vaadata aastaid tuhat seitsekümmend ja kaheksakümmend, kõik on juba ära öeldud ja välja töötatud. ja oleks väga hea, kui Euroopa Komisjon natukene kiirendaks sammu. väga kasulik on ka see, et Eurostat andmete kogumise osas on selle peale mõelnud. kolmkümmend seitse, kõik kolmkümmend seitse me komisjonis leidsid, et tegemist on väga kasuliku meetmega. ja komisjon kindlasti mõtleb ka äh, rahaliste vahendite peale ja kuidas, kuidas äh, eraldada vajalikud rahalised vahendid sellele projektile. nüüd Rahvapartei nimel meie kolleeg Horst Schnellert. suur tänu, härra president kui ma lugesin komisjoni esimest ettepanekut, siis ma pean teile tunnistama, äh, oli minu suhtumine sellesse suhteliselt skeptiline. aga ma arvan, et raportöör ja variraportöör, see, mille nemad meile täna on esitanud, on igati asjakohane ja täiesti vastuvõetav. enamus riikidest koguvad neid keskkonda olukorda puudutavaid andmeid, ükskõik kas siis tuginedes nendele kolmele moodulile, kõige tähtsam on see, et meil on vaja selget ülevaadet sellest, mida erinevad riigid selles valdkonnas on ära teinud ja millised on nende andmed nii majanduse, keskkonna kui maksude valdkonnas. kõik see võimaldab meil paremini aru saada seda, kuidas on omavahel seotud majandus ja keskkond tänu sellele on meil võimalik äh, kontrollida ja vaadata ka seda, kuidas edeneb jätkusuutlik areng Euroopas. kõik see on esmatähtis. aga samas ma tahaksin siiski teie tähelepanu juhtida ühele küsimusele, me räägime võitlusest bürokraatia vastu, sellest räägib Euroopa Komisjon ja väga tähtis on, et selle kõigega ei seonduks täiendavat bürokraatiat ja nüüd küsimus Euroopa Komisjonile, kas te kavatsete luua seoses sellega uusi töökohti, sellepärast et see andmete kogumine, sellega ei peaks kaasas käima uute öö, töökohtade loomine. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal peaks meie käsutuses olema esimene aruanne ja peaksime saadma, saama ka ülevaade uutest moodulitest. väga tähtis on, et me saaksime ülevaate kõigest sellest ja me peaksime töötama ka selle kallal, milline selle õigusloomeline mõju saab olema. väga kahju oleks olnud sellest, kui seda küsimust ei oleks arutatud Euroopa Parlamendis, sellepärast et kõik ütlevad, tegemist on väga tähtsa teemaga. Marita Ulskog, palun. Vi måste, jag vill hålla med de tidigare talarna Eh, aitäh, president. mina tahaksin samuti väljendada nõusolekut eelkõnelejatega. on äärmiselt oluline, et meil on selline keskkonnapoliitika, mis tõepoolest tugineb faktidele. seetõttu on meil vaja terved rida indikaatoreid, mis on usaldusväärsemad. me tahame, et me saaksime kontrollida Äh, keskkonnatingimusi ja majandustingimusi selleks, et neid kahte omavahel seostada. me aga ei suuda muudatustega toime tulla ja vajalikke otsuseid langetada, kui meil ei ole juurdepääsu andmetele, kui meil ei ole fakte. Äh, see määrus aitab meil seatud eesmärke saavutada, on väga hea, et äh, on väga vajalik, et kõik need asjad toimiksid korralikult meil on äh, nüüd äh, võimalus tegeleda mitmete muude faktoritega ja mitte keskenduda ainult SKT-le. Äh, need andmed peavad olema Euroopa tasandil võrreldavad niimoodi, et me saaksime tõesti kontrollida neid edusamme, mis liikmesriikides on tehtud ning näha, millised poliitikad toimivad korralikult ning millised poliitikad vajavad muutmist selleks, et nad ei hakkaks seatud eesmärgidele vastu töötama meie poliitika peab suutma tagada selle, et me suudame saavutada kvaliteeti. me peame oma poliitikaga hoolitsema selle eest, et ressursse korralikult kasutatakse ja nüüd härra Gerbrandi liberaaldemokraatide nimel aitäh, president, ma tahaksin tänada raportööri härra Lainenit tema raporti eest, sellepärast et pärast aastatepikkust tööd sellel teemal oleme me lõpuks ometini astunud sammu jätkusuutliku äh, arvepidamise suunas ja seda on tõesti vaja, sellepärast et see majandussüsteem, mis meil praegu on, lihtsalt ei toimi inimesed suudavad endiselt loodust ja keskkonda hävitada ja ei pea selle eest mitte midagi maksma Äh, kulud lihtsalt lähevad ühiskonna õlule. miks on jätkusuutlik energia kallim kui traditsiooniline energia? põhjus on selles, et äh, ühiskondlikud kulud, mis käivad kaasas nafta ja gaasiga, neid lihtsalt, nende, neid keegi ei kanna president, näib, et tegu on väga tehnilise raportiga, aga tegelikult käsitleb raport väga olulist teemat, sellepärast et kui me saame näitajaid mõõta, siis me oleme ka olukorraga kursis ja just nimelt seda see raport puudutabki. Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine on vajalik, kui me tahame üle minna tõeliselt jätkusuutlikule majandusele aga president, ma kutsuksin nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriike üles äh, Äh, ka midagi ette võtma selle statistikaga, mida kogutakse, sellepärast et äh, statistika annab meile küll infot, aga äärmiselt oluline on ka see, et me seda infot ära kasutamine ning see on just see oluline järgmine samm, mis tuleb astuda. niisiis, ma loodan tõesti, et äh, see ettepanek teeb lõpu nendele sadadesse miljonitesse ulatuvatele toetustele, mida meil on vaja niisiis ma tahaksin tänada komisjoni ja raportööri, aga tahaksin öelda ka seda, et see on ainult alles algus, meil tuleb astuda järgmised sammud selleks, et me tõesti saaksime kogutud andmeid ka kasutada. härra Tremopoulos Roheliste fraktsiooni liidul. kõneleja ütleb, et tema nimi on Tremopoulos. aitäh, president! me oleme juba paljudelt kolleegidelt kuulnud seda, et meil on vaja üksikasjalikult hinnata Euroopa keskkonnapoliitikat selleks aga on meil vaja usaldusväärseid andmeid. samuti peame me hoolitsema selle eest, et neid andmeid saab koguda ja ka võrrelda. aga tihtipeale sõltuvad need andmed sellistest näitajatest, mis riigiti on üsna erinevad ja millega ei mõõdeta just täpselt samu asju me seisame silmitsi loodusvarade nappusega, samuti äh, tuleb äh, tõstatada küsimus olemasolevate ressursside kvaliteedist ning äh, Äh, majanduslike ja sotsiaalsete kulude arvestamisest, mis nende loodusvaradega kaasnevad. kui me kõik äh, seda arvepidamist ei tee, siis võivad need, äh, võivad need faktid anda otsuse langetajatele vale pildi, me võime ühiskonna hoopis mitte jätkusuutlikule teele suunata. keskkonnamajanduslik arvepidamine peab tõepoolest käsitlema erinevaid näitajaid, erinevaid nendest, mis arvestavad üksnes SKT-ga. komisjon peab hakkama langetama otsuseid järgmiseks perioodiks. nii et, et me tõesti suudaksime täiendada SKT-põhiseid kriteeriumeid usaldusväärsemate andmetega, mis annaksid meile parema äh, lähenemisviisi niimoodi suudame me hoolitseda selle eest, et me tegeleme süsiniku jalajälje, ökoloogilise jalajälje küsimusega. et me pöörame üha rohkem tähelepanu keskkonnamõõtmele, need on kõik väga olulised asjad, mida ei tohi unustada, meil on samuti vaja sotsiaalseid näitajaid ja inimeste vaesusindeksiga tuleb samuti arvestada selle raporti raames üritame me aga käsitleda ainult äh, õhusaasteainete heitmeid, keskkonnamakse ning äh, mitmeid äh, makromajanduslikke materjalivoogusid. millal me ometigi aga jõuame asja tuumani? mina sooviksin, et me töötaksime välja palju kõikehõlmavama ja parenemise lähenemise kui see, mis härra Laineni raportis kallid kolleegid, ütleb president, palun kõnelge natukene aeglasemalt, sellepärast et te ole, räägite liiga kiiresti ja tõlgid ei suuda teid niimoodi korralikult tõlkida, nii et, et palun rääkige natuke aeglasemalt ja nüüd härra Natal. president well,, president, keskkonnamajandusliku arvepidamise määrus kõlab väga igavalt, minu arvates on see üks ohtlikumaid Euroopa Liidu määrusi. see tähendab, et maksumaksja ja ajakirjandus ei vaevugi seda lugema. õhusaaste ja keskkonnamaksud, nii nagu eelmine kõneleja ütles, see tähendab Euroopa Liidu sovetiseerimist Eurostati statistika, me vajame rohkem andmeid ja olge ausad, te tahate neid andmeid selleks, et maksustada ja kontrollida. ja see omakorda jällegi nõuab rohkem statistikat. tegemist on määrusega, mitte direktiiviga ja määrused on hullemad kui direktiivid, sest need tulevad Ühendkuningriigi õigusesse ja lähevad mööda ka Euroopa Parlamendist see on just see viis, kuidas demokraatia lõpuks surebki. Äh, sinine kaart, kas äh, olete valmis vastama küsimusele? kolleeg Martin oli esimene, kolleeg Zebe teisena tõstis siinse kaardi. palun. aitäh. ma arvan, et Euroopa Parlamendi liikmeteks on meid ju valitud, äh, kui teid oleks valitud ainult Briti parlamendi, siis võiks läheneda äh, britilikust seisukohast ainuüksi. kas te tõesti arvate, et tegemist on andmete sovetiseerimisega, statistika sovetiseerimine, kas te ei arva, et konkreetsed andmed elamistingimuste, inflatsiooni, äh, pankade tegevuse ja muu sellise kohta ei peaks siis kuuluma statistika kogumise eesmärkide alla. ja selle statistika põhjal saavad poliitikud teha ju ka mõistlikke andmeid või kas te tõesti näete, et selle tulemuseks on sovetiseerumise protsess näiteks Ühendkuningriigis? vastuseks, kõigepealt äh, siin meeldib asju kontrollida keskusest ja äh, ükski volinikest ei ole ju inimeste poolt valitud. jah, demokraatia, aga ma usun, et selline protsess toob kaasa Euroopa sovetiseerumise ja tõsiasi on see, et sellised otsused tuleks teha liikmesriikide tasandil ja asjaolu, et äh, määrused lähevad mööda riikide parlamendist, äh, lähevad mööda nendest äh, inimestest, kes on valitud Briti inimeste poolest, see on häbiväärne ja tõesti, see tähendab Euroopas sovetiseerumist aitäh, järgmiseks äh, Richard Seeber. kaks minutit, palun. mul oli tegelikult küsimus, mille ma tahtsin esitada, kas te, see oli ka vastuvõetav? väga lihtne küsimus. aitäh, härra president. küsimus oli väga lihtne tegemist on asjaga, mida on kahe tuhande kuuendast aastast alates paljudes liikmesriikides tehtud ja me võtame selle vastu parlamendis homme, Jo Lainen on teinud suurepärase töö. me paneme õigusakti nüüd äh, tegevuse, mida on läbi viidud juba pikka aega. andmed on üksnes head juhul, kui need on võrreldavad. võrreldavus ongi kogu asja tuumaks. seepärast ongi meil olemas üle-euroopaline keskkonnamajanduslik arvepidamine. kolmekümnendatest alates üle maailma ja ka Ühendkuningriigis on olnud selline üldiste andmete süsteem. see paneb paika ühtse standardi ja see võimaldab võrrelda tegelikult ju erinevate riikide majandusi dollarit kasutatakse arvestamise alusena muidu, aga siin on meil võimalus hakata kasutama selleks eurot. me teame, et Euroopa arvupidamises on ka lünki. me teame, et Fukushimal on praegu positiivne mõju Jaapani SKT-le, sest äh, tarvis on teha palju investeeringuid. Ähm, see on pigem vookonto kui ressursikonto me peame vaatama SKT-st kaugemale. homme me astume esimese üle-euroopalise sammu statistika jätkusuutlikkuse suunas. me tahame investeerida rohkem energiatõhususse, aga sellel võib olla negatiivne mõju ka SKT-le. nii et küsimus ei ole mitte poliitikas, vaid me tahame võtta mõõtmeid, mis oleksid äh, mõõdetavamad, võrreldavamad äh, ja selle tulemusel teha mm, paremaid otsuseid ja kui me, andmed ei ole võrreldavad, siis on äh, meie süsteem kasutus, seda ka Ühendkuningriigis. järgmiseks Kriton Arsenis, palun. president, volinik, kolleegid ka mina sooviksin äh, tänada äh, Jo Lainenit selle tohutu töö eest, mida ta selle raporti koostamisel on ära teinud. tõepoolest on äärmiselt oluline, et me hakkaksime pidama arvepidamist äh, ka keskkonna ja ühiskonna aspektide kohta. praegune kriis ei võimalda meile erilist manööverdamisruumi nagu härra Seeber ütles, meil on vaja minna üle teistsugusele süsteemile. võtame näiteks metsatulekahjud Kreekas, mis on hävitanud äh, tohutuid hektareid metsa, äh, on saastanud õhku, on saastanud vett äh, ümbritsevates piirkondades. sellised sündmused võib-olla ei ole, neid ei saa mõõta ainult SKT-ga. loomulikult see piirkond, kus need tulekahjud aset leidsid, kannatab pikka aega ning äh, keskkonnamajanduslik arvepidamine ei ole võib-olla küll täiuslik, aga see on siiski väga oluline samm edasi õiges suunas me saame niimoodi tä-, täiuslikuma ja terviklikuma pildi tegelikkusest. see pilt võimaldab meil luua sellist poliitikat, mis on tegelikkusega rohkem kooskõlas ja võib-olla parandab ka Euroopa majanduse seisukohta. Äh, proua Manner, üks minut. austatud härra president, austatud volinik, kõigepealt ma tahaksin tänada Jo Lainenit selle suurepärase ja väga tähtsa töö eest, mis ta on seoses selle raportiga ära teinud keskkonnamajanduslik arvepidamine ja seda puudutab määrus on väga tähtis, nii on, nagu mitu korda on juba öeldud, sellepärast et see loob lõpuks äh, õigusloomelise alus, aluse äh, keskkonnamajanduslikule arvepidamisele ja vastavale statistikale. mis puudutab kohaldamise ala, siis selles osas on väga tähtis see, et keskendutakse just õhusaasteainetele, heitmetele, ja majandustegevusele, see on esmatähtis. ja arvepidamise käivitamine selles osas on väga tähtis ja ka väga realistlik. muidugi me peame arvesse võtma juba äh, ka seda, et mis puudutab seda arvepidamist, siis erinevates riikides meie tase on erinev ja väga tähtis on ka see, et täiendavat bürokraatiat sellega ei seonduks. mis puudutab neid uusi mooduleid, siis on väga tähtis see, et nad järgiksid äh, Euroopa strateegiat kakskümmend kakskümmend ja täiendaksid seda, aitäh uh,! One... aitäh ja nüüd üks äh, minut härra Rossi EFT fraktsioonist. aitäh, president! see määrus on osaks nendest meetmetest, millega tahetakse minna kaugemale SKT põhistest näitajatest Äh, meil on vaja äh, poliitikate kujundamisel arvestada nii keskkonna kui ka majanduslike teguritega. ma toetan komisjoni ettepanekut, aga selleks, et äh, kontrolli, meil on vaja ka kontrollida euro-, liikmesriikide keskkonnapoliitika tõhusust ja see tähendab uut bürokraatiat, seetõttu jääb meie fraktsioon erapooletuks. mina olen selle vastu tegelikult, et raportöör tahab kasutusele võtta uusi arvepidamise mooduleid esimesel lugemisel nõukoguga me hoolitsesime selle eest, et läbivaatamise klausel kehtib ka nende moodulite osas, mida raportöör tahab sisse suua, nii et, et me saame andmete kvaliteeti muuta ja parandada ja samuti muuta viisi, kuidas andmeid kogutakse. ma arvan, et kogu see moodulite jutt on lihtsalt osa bürokraatiast, mille eest tuleb maksta liikmesriikidele. suur aitäh! ja järgmisena proua Okoni, kaks minutit. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. minu jaoks poliitika, see tähendab leida parimad võimalikud lahendused tekkinud probleemidele. kuidas sellele, selleni jõuda, kui me ei tea ja ei tunne täpselt neid probleeme, mis meie ees seisavad ja millised võiksid olla võimalikud lahendused neile? see on kõige tähtsam küsimus ja mitte ainult keskkonnapoliitika valdkonnas. ja seega on möödapääsmatult vajalik, et poliitikutel oleks usaldusväärne informatsioon nende käsutuses või võimalikult kõikehõlmav informatsioon ja see on tõdemus, millele, milleni jõudis juunis kaks tuhat kuus ka Euroopa Ülemkogu, kui paluti Euroopa Liitu ja liikmesriike laiendada sellist arvepidamist ka jätkusuutlikule arengule mul on väga hea meel Euroopa Komisjoni ja nõukogu ettepanekute os-, üle, sellepärast et ta võimaldab meil saada rohkem informatsiooni õhusaasteainete kohta, keskkonnamaksude kohta, aga samas hääletuse käigus me peame äh, muutma ka neid ettepanekuid, see, tagamaks selle, et need, see informatsioon oleks usaldusväärne ja selleks, et tagada, et see lähenemine puudutaks kõiki liikmesriike. kuidas edendada Euroopa poliitikat ilma omamata informatsiooni olukorra kohta kõigis liikmesriikides? ma tahaksin oma toetust avaldada kahele väga tähtsale ideele, mida on kaitsnud Rahvapartei fraktsioon. E, kõigepealt võimalus Euroopa Komisjonil äh, äh, delegeeritud õigusaktide osas, seda, selle peab üle vaatama iga viie aasta tagant. nii et paari aasta pärast on meil vaja uusi andmeid, aga igal asjal on oma õige aeg. see määruse ettepanek on äh, tõsine samm edasi ja kutsun üles teid jätkama samas suunas. proua Kadenbach järgmisena. austatud härra president, volinik, kolleegid, mina tahaksin samuti tänada Jo Lainenit selle määruse eest, mida oli vaja juba ammu paljud, kes meist siia parlamenti valiti, arvasid, et Euroopa Parlamendi otsus nende tuleviku jaoks oluliste otsuste langetamisel, nende andmete kogumisel olid äärmiselt vajalikud. aga oli ka liikmesriike, kes olid rahul olemasoleva süsteemiga, kuigi see süsteem ei olnud usaldusväärne. me oleme ikka ja jälle olnud äh, tunnistajaks sellele, kuidas äh, majandus ja keskkond teineteisele vastanduvad. ma loodan, et selline, need statistilised andmed aitavad sellest vastandumisest jagu saada ning näidata meile, Äh, kus äh, keskkond äh, toetab majandust ja, ja kus on olukord vastupidi see on peamine ülesanne, mida meie poliitikutena peame ellu rakendama. kui me tahame elukvaliteeti parandada ja seda mitte ainult inimeste töökohtadel, vaid ka üldse keskkonnas tervikuna, siis ma saan ainult toetada seda, mida Jo Lainen täna ütles. Jo Lainen ütles, et me peame SKT põhistest kriteeriumitest liikuma ka majanduslike ja keskkonnakriteeriumiteni. ma olen täiesti veendunud, et niimoodi suudame lahendada ka selle usaldusväärsuse küsimuse, mis on seotud keskkonnaandmetega. me saame seda teha, kui kasutame keskkonnamajanduslikku arvepidamist ja proua Klaas, kaks minutit. president, volinik, daamid ja härrad hea statistika, mis on korralikult kogutud, on aluseks tulevasele poliitikale. on äärmiselt oluline, et me suudame statistikat ühtlustada, nii et, et meil tõesti Euroopas on see alus, millele tuginedes langetada tuleviku jaoks õigeid otsuseid. meil on vaja võrreldavaid andmeid kõigist liikmesriikidest, see on meie eesmärk. küsimus on aga selles, mida me nendest andmetest saame järeldada, mida me, milliseid äh, otsuseid me saame nende põhjal teha selleks, et äh, keskkonna ja ühiskonna ja majanduse raames me tõesti viime Euroopas ellu õiget poliitikat. komisjon tahab keskenduda teatud jätkusuutliku arengu aspektidele, kolm moodulit, äh, andmed õhusaasteaine heitmete kohta, majandustegevuse kohta ning materjalivoogude kohta. samuti puudutavad need äh, andmed äh, taimi, näiteks teravilja, puitu. samuti see küsimus, et äh, mida see arvepidamine meile tegelikkuses annab, mina ei ole nii optimistlik nagu raportöör ja kolleegid selles küsimuses on olnud. me küll mõtleme välja midagi mingi eesmärgi saavutamiseks, aga kas see on ka praktiline ja tõhus, ma ei usu, et sellega kaasnev bürokraatia on väga efektiivne, nii et ma tahaksin teada, kui tõhus see asi tegelikult on Äh, materjalivood, konkreetsete toodete hindamine, isegi taimede CO2 heitmete hindamine, kas see on tõesti mõistlik ning kui me räägime hapniku tootmisest ja CO2 heitmetest, transpordist näiteks, kui räägime taimedest, nende kõigiga tuleb arvestada ma tervitan seda, et kompromissis, mis on saavutatud, on selgelt välja toodud, et täiendavad andmenõuded ähm, võetakse kasutusele alles siis, kui me oleme lahendanud paindlikkuse küsimuse ning äh, liikmesriikide pädevusi ei tohi äh, rikkuda, me ei soovi äh, täiendavat bürokraatiat, aitäh. kolleeg Tabaidi, poolteist minutit meie kolleeg Jo Lainen on koostanud suurepärase raporti. tegemist on raportiga, mis on tähtis eh, mei-, nii meie majanduse kui meie ühiskonna jaoks. Stewarti paneelis osalenuna ja selle paneeli liikmena ja loodusvarade küsimusega tegelenud inimesena leian ma, et Euroopa Liidu jaoks on eluliselt tähtis see, et meil oleksid usaldusväärsed andmed meie käsutus olevate ressursside kohta, ükskõik kas tegemist on siis veega, metsavarudega ja ka põllumajanduskomisjoni liikmena leian ma, et lõpuks peaks olema meie käsutuses selline usaldusväärne instrument, väga tähtis on see, et me teaksime, oleksime kursis statistiliste andmetega, sellepärast et ilma nende statistiliste andmeteta ei suuda me läbi viia keskkonnamajanduslikku arvepidamist. väga tähtis on see kõigi, kõigile majandusvaldkondadele, põllumeestele ja teistele. et sellest seisukohast on tegemist tõesti väga kasuliku ja hea raportiga edasi vaba mikrofon, kõigepealt Paul Rubik, üks minut. ei ole mikrofoni kõnele. suur tänu, president statistika üle arutatakse alati palju ja need on alati, see on alati vastuoluline. ei taheta liiga suurt avalikkust, äh, sest andmekaitse on tähtis, aga teiselt poolt jälle tahetakse tagada võrreldavus. nii et äh, täisautomaatne andmekogumine peab tagama ka selle, et andmed oleksid võrreldavad suurem automatiseerimine tähendab ka seda, et poliitiliste otsuste tegemine tulevikus peaks muutuma lihtsamaks, aitäh! suur tänu, proua Angelika Portman, üks minut. aitäh! Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine äh, annab meile olulised andmed tagamaks, et et eh, keskkonna aspektid poliitiliste otsuste tegemisel muutuvad selgemaks. andmed, mida kogutakse, on otsustava tähtsusega. Nende meetmete võtmisel, mis peavad aitama korvata keskkonnakahju, mis tööstusega on tekitatud kui me tahame erinevate keskkonda mõjut-, teatavate negatiivsete nähtustega, nähtustega võidelda, siis on tarvis meil häid andmeid ja see võimaldab meil mõõta mitte üksnes keskkonnapoliitika edukust, vaid on lisandväärtuseks ka liikmesriikidele, aitäh! järgmine kõneleja. mina tahaksin, proua Otsa veel, ma tahaksin tänada Jo Lainenit äh, suure tehtud töö eest. me oleme jõudnud punkti, kus äh, toimub võitlus arengu, progressi ja keskkonnakaitse vahel. Need asjad on kõik omavahel tihedalt seotud, eurooplastel on olemas äh, keskkonnateadlikkus ja see võimaldab luua täpsema ja parema pildi ka keskkonnast. tahaksin rõhutada kolme asja. esiteks, tarvis on täpseid andmeid keskkonna olukorra kohta erinevates liikmesriikides. toetan seda, et eh, iga viie aasta järel kasutatakse läbivaatamisklauslit ning tarvis on ühtseid mõõdikuid äh, keskkonnaga seotud edasiminekute kohta. aitäh! edasi, härra Obermeier, äh, üks minut, palun. suur aitäh! kui me tahame, et keskkond säiliks ka tulevastele põlvkondadele, siis äh, tuleb tagada, et meie tegevus ei oleks lahutatud keskkonnast selleks on tarvis ka vastutustundlikku keskkonnamajanduslikku arvepidamist. usaldusväärsed andmed on aluseks usaldusväärsetele otsustele, aga kui Euroopa Liit kogub andmeid liikmesriikidest, siis tuleb arvestada ka tundlike küsimustega, näiteks tuumajaamadega seonduv, toidu päritolu Äh, samuti andmed, äh, mis on äh, Ecolex skandaaliga seoses kogutud. nii et teatud juhtudel võib tekkida vastuolu, siinhulgas ka suurettevõtetega. aitäh ja viimane kõneleja vaba mikrofoni raames olitegi teie ja nüüd edasi sõna uuesti volinikule, härra Rein. Thank you, madam aitäh, president, lugupeetud saadikud. ma tahaksin teid tänada väga sisuka ning vastutustundliku arutelu eest. me kõik oleme üksmeelel selles osas, et see ettepanek on äärmiselt oluline ning väga oluline on keskkonnamajanduslik arvepidamine. samuti oleme üksmeelel selles osas, et meil tuleb astuda järgnevad sammud selleks, et paika panna need poliitikad, mida me andmetele tuginedes välja töötame selleks, et meie majandus oleks jätkusuutlikum vastaksin lühidalt mõningatele märkustele, mis siin tehti. kõigepealt tegemist on esimese määrusega, mis sisaldab kolme moodulit, see on ainult algus õigusloomeprotsessis. Need moodulid äh, äh, äh, tähendab, me valmistame ette uusi mooduleid ka kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ning samuti on meil valmis, ettevalmistamisel juba ka selle määruse kolmas osa, nii et, et nende moodulite väljatöötamine jätkub. mis puudutab bürokraatiat, siis see määrus ei loo uut koormat ettevõtetele, sellepärast et me kasutame juba olemasolevaid äh, andmekogumise kanaleid ning Ühendkuningriik muide on juhtpositsioonil keskkonnamajanduslikus arvepidamises mis puudutab statistikat üldiselt äh, ja seda, mida ütlesid härra Martin, härra Lainen ja paljud teised, siis me oleme teinud olulisi edusamme Euroopa statistiliste süsteemide, süsteemide parandamisel, oleme seda teinud viimase pooleteise aasta jooksul. näiteks on äh, komisjoni presidendi äh, kõige esimene õigusloomealane ettepanek möödunud aasta kümnendal veebruaril, pärast seda, kui siis hääletati äh, selle komisjoni poolt. järgmisel päeval me võtsime vastuse määruse auditeerimisvolituste kohta, mis anti Eurostatile. Need, nüüd on Eurostatil võimalus kontrollida statistika kvaliteeti, siis nende statistiliste andmete kogumise lähtepunktis, see on väga oluline lähenemine ja Kreeka puhul me oleme seda juba ka rakendanud. teiseks, Kreeka tegevuskava eh, on praegu ellurakendamisel ning aasta jooksul on see väga oluliselt ümber kujundanud äh, statistika kogumist Kreekas ning äh, statistika kvaliteet üleliigse eelarve puudujäägi menetluse osas on juba oluliselt paranenud ning äh, Eurostat saab Kreeka andmeid nüüd palju paremini kasutada. lõpetuseks ressursside kohta meil ei ole vaja ressursse selles konkreetses valdkonnas keskkonnamajanduslikus arvepidamises, aga ma olen nõus härra Martiniga, et meil on vaja piisavaid vahendeid ning ma muide käisin ka Luksemburgis sellel nädalal, et kohtuda seal peadirektoriga ning arutada siis just nimelt ressursside küsimust ning me tõesti tahame parandada oma ressursside kasutamise võimekust Eurostatis, et me saaksime keskenduda just meie jaoks väga olulistele prioriteetidele. aga ma ei võta ära vahendeid laienemisreservidest, nagu härra Martin kartis stabiilsus, demokraatia Balkani regioonis on endiselt meile väga oluliseks prioriteediks, see on Euroopa Liidule väga oluliseks prioriteediks, nii komisjonile kui ma usun ka parlamendile. ning ma tahaksin meenutada, et ilma meie pehme võimuta, ilma Euroopa Liidu laienemise poliitikata ei oleks Ratko Mladic praegu Haagis, nii et, et ärge seda unustage aitäh, suur aitäh teile, härra volinik ja nüüd saab sõna kaheks minutiks raportöör härra Lainen. raportöör, palun. jah, kallid kolleegid, suur aitäh selle tänase arutelu eest, suur aitäh toetuse eest, mida enamus teist väljendas keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta Äh, oli ka küll mõningaid erandeid, aga suurem osa teist oli sellise arvepidamise poolt tuletaksin meelde, mida ütles proua Kadenbach. paljud meist arvasid, et selline süsteem oli juba olemas ja me olime väga üllatunud, kui me avastasime, et tegelikult meil ei olegi eriti palju andmeid. seetõttu meil ei ole seda informatsiooni, mida meil on vaja, kui me räägime keskkonnaseisundist Euroopa Liidus. härra Gerbrandi Äh, ütles, et kui me saame midagi mõõta, siis me oleme selle asjaga kursis ning ma arvan, et sellised mõõtmised peavad olema aluseks kõigile meie programmidele. meil on vaja paremaid aluseid nendele otsustele, mida me teeme ning keskkonnamajanduslik arvepidamine saab meid selles vallas aidata. meil on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, jätkusuutlikkus on seal üks olulisi eesmärke. ma loodan, et tule, eelseisvatel aastatel suudame me tõesti luua selle aluse, mille põhjal me saame äh, olla edukad oma kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. me teame, et äh, SKT ei räägi meile piisava, ei anna meile piisavalt infot keskkonnaseisundi kohta, maastiku kohta, äh, ressursside kohta, mida me oleme kasutanud ja kogu jätkusuutlikkuse kohta. seetõttu ongi vaja täiendavaid andmeid, me läheneme asjale samm-sammult, proua Klaas, me ei äh, pane inimestele liiga rasket koormat, me töötame need moodulid välja järk-järgult ning äh, ning me juba kasutame ära neid süsteeme, mis meil olemas on mis puudutab kliimamuutust, liigilist mitmekesisust, siis selles vallas me oleme Euroopa Liiduna alla kirjutanud mitmele konventsioonile ja me peame ülejäänud maailmale tõestama, et me tõepoolest täidame ka neid kohustusi, mis me konventsioonidega oleme võtnud, seega ma tahaksin tänada variraportööre ja teisi kolleege, tahaksin tänada Eurostati ja ma loodan, et need ressursid, mis selle statistika kogumiseks vaja on, meile ka antakse, sest et ilma nende ressurssideta me ei saa statistikat koguda ja parlament peaks meid ka selles valdkonnas aitama. nii et, et suur aitäh, tegemist on tõesti väga poliitilise teemaga, nagu mitmed kõnelejad ütlesid ning äh, see avab uue peatüki selles töös, mida me siin Euroopas teeme. suur aitäh, härra raportöör! sellega on see arutelu lõppenud ning hääletus toimub homme keskpäeval. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on meie